Bene, cari colleghi, possiamo iniziare eh, la nostra sessione di oggi che prevede una serie di voti. kolleegid, ma arvan, et me peaksime alustama tänase koosolekuna, meil on terve rida hääletuse ees. ja ma annaksin teile paar minutit aega äh, panna hääletuskaart seadmesse juhuks, kui meil tuleb elektrooniliselt hääletada. esimene päevakorrapunkt on institutsioonide vaheline kokkulepe eelarvealase koostöö kohta. alustame muudatusettepanekust üks, kes on poolt? vastu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 nelikümmend häält anti. nelikümmend üks häält. nelikümmend üks kaarti, kolmkümmend üheksa häält anti, kakskümmend üheksa poolt, kuus, neli vastu, kuus erapooletut, vastu võetud kompromiss, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viisteist, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud minu arvates. kuus on tagasi võetud, kompromiss kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. osa kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üks muudatus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõpphääletus, elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes nelikümmend poolt, üks vastu, kaks erapooletut. õnnitlused raportöörile, see arvamus on heaks kiidetud. sellega me jõuame ja esimees katkestab. Il funzionario che segue la, il, il dossier concernente il tema della nostro voto che è la cooperazione civile e militare e sviluppo delle capacità siviili e militari, relatore Eli. hääletame tsiviilsõjalist koostööd ja tsiviilsõjaliste võimete arendamist, Eeleri raportit, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist, kes on poolt, vastu, esimees parandab, ta eksis, see peaks olema kakskümmend üks, kes on poolt, poolt, vastu ma ei ole kindel tulemuses, elektrooniline kontroll. hääletus algab. hääletus lõppes. kolmkümmend kaks poolt, kaksteist vastu, erapooletud ei ole, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu. see tulemus oli raskesti aimatav, kontrollime elektrooniliselt, hääletus algab. kakskümmend neli vastu, kakskümmend kaks poolt, tagasi lükatud. järgmisena kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu. mulle tundub, et tagasi lükatud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, seda ei hääleta. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üks. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, suuline muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu erapoolt. kontrollime selle üle. hääletus algab. hääletus lõppes. kakskümmend neli oli vastu, kakskümmend kolm poolt, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu. ja esimees peatub. Äh, mind parandati, ma eksisin kuuskümmend üks oli tagasi lükatud, seega hääletame kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, eraldi, vastu võetud. kuuskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse, kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu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 lükkusime tagasi kaheksakümne esimese teise osa, seega me peame hääletama ka kaheksakümmend kahte, kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. suuline üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kolm. Äh, esimees vabandab, kuna me kaheksakümmend üheksa lükkasime tagasi, peame hääletama kaheksakümne seitsmendat, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükata. sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. ja esimees peatub. mulle äsja öeldi, et on esitatud taotlus nimeliseks hääletuseks kas see on vastuvõetav mm.? kas see esitati õigeaegselt? kas te soovite sõna võtta? kedagi roheliste nimel, keegi roheliste nimel tahab sõna võtta või lihtsalt hääletame? proua Brandner siiski tavaline hääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist, kes on poolt? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmteist ei hääleta järgmisena suuline kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. suuline neli ECR on taotlenud nimelist hääletust, nimeline hääletus, suuline muudatusettepanek number neli, hääletus algab. hääletus lõppes kolmkümmend kaheksa vastu, üksteist poolt, seega tagasi lükatud. sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend kolm, see on tagasi võetud, järgmisena sada kakskümmend neli, rohelised on taotlenud nimelist hääletust kahes osas, esimene osa, hääletus algab. hääletus lõppes, kolmkümmend neli poolt, kümme vastu, kolm erapooletut, vastu võetud, teine osa on tagasi võetud, kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. ei olnud selge tulemus. kontrollime. sada kolmkümmend viis. hääletus lõppes kolmkümmend kolm vastu, neliteist poolt, erapooletuid ei olnud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm, nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, tulemus on ebaselge, sada nelikümmend kaks, kontrollime, hääletus algab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 kolmkümmend kaheksa vastu, üksteist poolt. järgmise kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd elektrooniline hääletus ähm,. raportid muudetud kujul tervikuna, hääletus algab lõppes. kolmkümmend üheksa poolt, kaks vastu, üheksa erapooletut, vastu võetud ja õnnitlused raportöörile. Rafforzamento della sicurezza chimica, biologia Euroopa Liidu keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja tuumajulgeoleku suurendamine Euroopa Liidu julgeolekutegevuskava. raportöör Leon, kakskümmend kuus on esimene muudatusettepanek poolt. oodake, oodake. Un attimo di attesa, per favore. Allora, non avevo la scheda di voto del mio gruppo e però... vabandage, mul ei olnud oma fraktsiooni hääletusnimekirja. ja ma ajasin natukene pealkirjad segi. kontrollime Sì, sì. Va bene, va bene. Allora, possiamo procedere alla relazione dell'onorevole Lö- arvan, et võime nüüd edasi minna. tegemist on Sabine Lösingi raportiga. esimene muudatusettepanek, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm. kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kaks. muudatusettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis. härra David, suur tänu, aga minu meelest kui muudatusettepanek üks võetakse vastu, siis kolm langeb ära. me hääletasime ühte, ma ei saa aru hmm.. Sì, è corretto, eh, il 3 non andava votato. Eh... ei, me peame hääletama kolmandat. neli võeti vastu, nüüd läheme viiega edasi, muudatusettepanek viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, muudatusettepanek kolmteist, esimene osa, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd jõuame neljateistkümneni, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, poolt, vastu hääletame muudatusettepanekut kaheksateist. viisteist võeti vastu. nüüd oleme kahekümne kahe juures kakskümmend kaks, kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu. ma ütleks, et tagasi lükatud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt, vastu kontrollime seda. elektrooniliselt palun kakskümmend kuus, hääletage. Schede cinquantuno votanti, chiusa la votazione. hääletus lõppes, kolmkümmend poolt, kaheksateist vastu, kolm erapooletut vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kui te oma kätt korralikult ei tõsta, siis mul on väga raske aru saada, mis toimub. ja nüüd kontrollime esimest osa kahekümne kaheksandast elektrooniliselt, palun tagasi lükatud teine osa. kes poolt, kes vastu, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletud poolt heaks kiidetud. kolmkümmend viis kahes osas. tegelikult kolmkümmend kolm, kes poolt, kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes poolt vastu. hääletame elektrooniliselt, sest Rahvapartei soovis kolmekümmend kolme kontrollida elektrooniliselt. hääletus lõppes kolmkümmend kaks poolt, üheksateist vastu, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, minu meelest tagasi lükatud ja nüüd kolmkümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa, kes poolt oodake, oodake. keegi soovis sõna võtta, palun. kuidas selle kolmekümne viienda hääletamisega oli? me hääletasime kolmekümnendat, siis läksime üle kolmekümne kolme juurde. kolmkümmend kaheksa tuleb järgmisena, kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, vast-, vastu võetud kolmkümmend üheksa, pool, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks, kahes osas. poolt, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend kaks, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm, kes poolt. see on tagasi võetud, see muudatusettepanek. ja nüüd nelikümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nelikümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus, elektrooniline. palun hääletage nelikümmend üheksa poolt, kaks vastu, erapooletuid ei olnud, õnnitlused raportööril. Läheme edasi nüüd oma hääletusnimekirjaga. Bejoni raport. Euroopa Investeerimispangale antav Euroopa Liidu tagatis Euroopa Liidu välistele projektidele antavatest laenudest ja tagatistest tekkida võiva kahjumi puhuks. Pärnu, pea un attimo. arrivato. Bene, possiamo allora procedere <clears throat> al ehm, voto dell'emendamento. jätkame siis hääletamisega kõigepealt kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend seitse kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes poolt. või teil on midagi öelda? kuidas kuuekümne seitsmega jäi? me oleme juba hääletanud kuuekümne seitsmendat. see lükati tagasi. ja nüüd kompromiss üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletut, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek mis tehti suuliselt, seitsekümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, see on suulise muudatusettepanekuga kaks koos, kes poolt, kes vastu see ei ole päris selge. hääletame seitsmekümne neljandat elektrooniliselt, palun. Cinquanta schede, quarantasette votanti, chiusa la votatsioone. hääletus lõppes. kakskümmend poolt, kakskümmend viis vastu, kaks erapooletut tagasi lükatud, seega kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletut heaks kiidetud, kompromiss kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa muudat-, suulise muudatusettepanek, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa ja suuline neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Läheme edasi kaheksakümne juurde kahes osas. esimene, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks poolt. paluti kontrollida teist osa kaheksakümnest elektrooniliselt. hääletage palun hääletus lõppes. kolmkümmend viis vastu, viisteist poolt, seega tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks suulise kuuenda muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus suulise muudatusettepanekuga poolt aa, see hoopis langeb ära, kui kaheksakümmend viis vastu võeti ja nüüd kolmkümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt suulise ettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga kümme, kes poolt, kes vastu praegu paluti minult peatada kolmekümne üheksanda hääletamine ja hääletame elektrooniliselt üheksakümmend ühte. palun. anti viiskümmend häält, seitseteist poolt, kolmkümmend kolm vastu, seega tagasi lükatud hääletame kolmekümne üheksandat, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse koos, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, taas lükatud. kaks poolt. vabandage, vabandage. neljakümnendat tuleb hääletada, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt vastu. Pole päris selge, kuidas läks. hääletame uuesti kahte elektrooniliselt. muudatusettepanek kaks. hääletame elektrooniliselt. anti nelikümmend üheksa häält, kolmkümmend kuus poolt, kolmteist vastu ja nüüd nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm on tagasi võetud, viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, heaks kiidetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse on tagasi võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend üks on tagasi võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kolmteist, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, ütlen, et tagasi lükatud. viiskümmend viis, viiskümmend kuus koos, kes poolt vastu, erapooletud, tagasi lükkavad viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja viiskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja läheme viieteistkümne juurde, kes poolt, vastu erapooletud vastu võetud kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kuus, seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss neli, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. järgmine on üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kolm koos suulise üheteistkümnendaga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kuuskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. tundub, et tagasi lükatud, aga hääletame kuuekümne neljandat elektrooniliselt, palun viiskümmend häält anti, nelikümmend kaks vastu, kaheksa poolt, seega tagasi lükatud. päris selge. ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, palun. Come Reuten. 50 anti viiskümmend hä-, vabandust, nelikümmend kaheksa häält anti, nelikümmend kuus poolt, keegi vastu ei olnud, kaks olid erapooletud. õnnitluselt raportöörile, tänan. suurepärane. Allora, protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione tra la CE e la Repubblica Moldava. ja järgmisena on meil päevakorras äh, hääletamine Euroopa Ühenduste ja Moldaavia Vabariigi vahelise partnerluskoostöö lepingu protokolli üle. elektrooniline hääletus on alanud. quarantanove quarantanove chiusa la votazione hääletus on lõppenud, nelikümmend üheksa hääletas, nelikümmend üheksa poolt, keegi ei olnud vastu ja keegi ei jäänud erapooletuks. niisiis suure häälte enamusega ja õnnitleme.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 kaheteistkümnendat elektrooniline hääletus on alanud. 48 schede, 47 votanti, 48 votanti, chiusa la votazione. nelikümmend kaheksa hääletas, kolmkümmend poolt, kuusteist vastu. vastu võetud. ja kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viisteist, kes kahes osas, esimene pool, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt kuusteist on vastu võetud, seitseteist langeb ära, kaheksateist, kes on poolt? kaheksateist, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. ma ütleks, et pigem tagasi lükatud, aga tõstke oma käed teinekord rohkem üles, hääletus on alanud, kaheksateistkümnendat kontrollime quarantanove schede e quarantasette votanti. Chiusa. 37 contrari. hääletus on lõppenud, nelikümmend seitse hääletas, kolmkümmend seitse tagasi, äh, vastu, kümme poolt, üheksateist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. vähemalt mulle tundub kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teeme kahekümne ühe puhul ka kontrolli elektrooniliselt, kui soovite, hääletus on alanud. 49 49 ha chiuso la votazione 22 contrari 20 hääletus on lõppenud kakskümmend kaks vastu kakskümmend seitse poolt vastu võetud niisiis kakskümmend kaks kes kes on poolt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 kolmkümmend üheksa poolt, kaheksa vastu ja kaks erapooletut. jah, vastu võetud, vastu võetud, õnnitleme raportööri. ja teeme nüüd väikese pausi. viie väikse viieminutise pausi ja siis jätkame oma päevakorraga. Colleghi, se volete prendere posto possiamo ripartire con il seguito dell'ordine del giorno che pre- kallid kolleegid, ma arvan, et hakkame parem päevakorraga nüüd pihta, muidu jääme ajahätta. järgmiseks päevakorrapunktiks on uus Afganistani strateegia. raporteeritakse, et on selles küsimuses härra Arlaki. palun siis, Arlaki, teil on sõna. tegemist on äh, hääletusele eelneva kohtumisega ja aruteluga. vahepealse aja jooksul oleme me jõudnud äh, lõpule kompromisside koostamisega ja kompromisside osas oleme me saavutanud äh, kokkuleppe kahekümne kuue kompromissi osas mis hõlmavad mitmeid artikleid. nii et sooviksin paari sõnaga kommenteerida mõningaid nendest küsimustest. minu hääletusnimekirjas on mõnikord ei äh, kirjas äh, ja sellel on oma põhjus sellepärast, et paljud muudatusettepanekud äh, käsitlevad samu küsimusi, duplitseerivad üksteist ja meil on ka raporti äh, stiiliga teatavaid probleeme, ma tahaksin, et see raport oleks kõigile mõistetav ja seetõttu püüdsin ma, kus vähegi võimalik, vältida žargooni kasutamist ja väljendite kasutamistest, mis varjutavad meie raporti põhikontseptsiooni. Äh, mul on siin äh, mitmed muudatusettepanekud, mis kordasid äh, teistes äh, raporti osades juba mainitud kontseptsioone ja ma olen püüdnud neid siis äh, kordusi vältida. ma pöördun kõikide raportööride või muudatusettepanekute esitajate poole ise, kui ma soovin, et need tagasi võetakse ja palun neid muudatusettepanekuid tagasi võtta. aga mõned tehnilised kommentaarid minu poolt ühes kompromissis on äh, viga, tegemist on siis kompromissiga number üheksateist, äh, mis käsitleb afganistanlaste äh, arvu, kes teenivad elatist oopiumiäriga. kompromiss üheksateist, seal on arv neli miljonit, arv on vale ja äh, õige arv on üks koma kuus miljonit, äh, nagu on mainitud raporti ühes teises osas. Äh, kuna ühes raportis ei saa erinevaid statistikaid, statistilisi arve ühe näitaja kohta tsiteerida raporti erinevates osades ja siis õige arv on üks koma kuus ja ma parandan selle ära, tegemist on ainult tehnilise muudatusega, mille ma viin sisse enne, kui ma esitan kompromisside lõppteksti mis puudutab äh, muudatusettepanekut äh, kolmsada kuus, äh, Noiser ja teised on esitanud need muudatusettepanekud ja see on siis ala peatükk neli ja käsitleb politseikoolitust, politsei ja julgeolekujõudude koolituse ja õigusriigiga. mina tahan, et meil oleks politseikoolitus ja õigusriik jätaksime julgeolekujõud välja, sellepärast et julgeolekujõudude küsimust raport tegelikult ei hõlma. nii et äh, kui äh, olete nõus, äh, siis lepiksime selles kokku. siis, mis puudutab muudatusettepanekud kolmsada seitsekümmend, kolmsada seitsekümmend üks ja kolmsada seitsekümmend kaks, kas suulides Van Orden Janaku ja käsitlevad lõiget kuuskümmend kaks ja ma teeksin ettepaneku, muudatusettepaneku esindajatele olla nõus algse tekstiga NATO liitlased äh, aset-, asendada Afganistani liitlastega ja ma ei äh, täpsustanud algses äh, versioonis, et tegemist on Afganistani liitlastega, mitte NATO liitlastega ja kui ma parandan selle ära, siis äh, ehk oleksid nõus muudatusettepanekute esitajad äh, nõus äh, minu algse tekstiga NATO asemel, siis kasutaksin Afganistani liitlasi. muudatusettepanek kuuskümmend, Naisel ja teised, ka seal on mul tehniline muudatus, oopiumiturg tuleks asendada heroiinituruga, sellepärast et Euroopas ei ole meil tegelikult oopiumiturgu, Euroopas on meil heroiiniturg ja see ongi minu poolt praegusel hetkel kõik. kui keegi soovib sõna, siis olen valmis arutlema äh, ja olen valmis ka selgitama, kui kellelgi on vaja mõnes küsimuses selgitust. suur tänu ja äh, härra Salafranco teile. No, no... suur tänu härra esimees, ma tegelikult ei soovinud sõna, aga kui te nii lahkelt mulle selle sõna andsite, siis olen valmis selle võimaluse vastu võtta ja ka võtma ja ka omalt poolt midagi öelda. tahtsin öelda, et härra Kasolidis, kes on variraportöör meie fraktsiooni nimel, palus mul, kuivõrd tema ise on hetkel Hiinas äh, paari sõnaga kommenteerida härra Arlaki raportit pärast esimest arvamuste vahendit, vahetust, mis meil komisjonis toimub. kõigepealt palus ta mul öelda härra Arlakile, et ta on äärmiselt tänulik arutelude üle ja härra Arlaki äh, positiivse suhtumise eest äh, tema mõningatesse muudatusettepanekutesse. meie fraktsiooni jaoks on kõige olulisem äh, selle raporti tasakaalu saavut-, õige, õige tasakaalu saavutamine. ja äh, seda võttes arvesse uut strateegiat mässuliste vastu. me mõistame varasemaid vigu ja möödapanekuid, me mõistame ka, et meil ei ole piisavalt aega selleks, et hinnata selle uue strateegia mõjusid ja seetõttu tahaksime rõhutada, et raport peab olema tasakaalustatud ja härra Kassoliides palus mul mõningaid asjaolusid äh, siin meie poolt välja tuua. kõigepealt. pidades silmas tasakaaluvajadust, äh, ei tohi me unustada samal ajal kompromissmuudatusettepanekuid ja äh, kompromissettepanekud äh, leiavad õige tasakaalu või on, nende eesmärgiks on leida tasakaal ja sõlmida sidemeid vanade vigade ja uute strateegia uuenduste vahel. ja seetõttu oleks vajalik äh, rõhutada poliitilise protsessi olulisust Afganistani probleemile lahenduse leidmisel ja see ei tähenda mitte seda, et ainult mõningate Talibani äh, rühmituse fraktsioonidega peaks toimuma koostöö ja läbirääkimised, vaid äh, ma mõistan kriitikat äh, ja ka meie fraktsioonis kindlasti mõned rõhutavad, et me peaksime siin olema pisut leebemad oma sõnastuses ja me peaksime leidma võimaluse, kuidas me saame tagada rahvusvahelise koostöö tõhususe. härra Kassoliidis ütles mulle, et doonorid ja rahvusvahelised organisatsioonid peaksid jätkama oma tööd. Neil on endiselt tähtis roll Afganistanis. ja ta palus mul ka tänada teid täna selle eest, et te olete rõhutanud, äh, kui olulisel kohal on oopiumi ja narkokaubanduse probleem, kõik me teame, kui oluline on äh, narkootikumide kaubandus äh, ja narkootikumide kasvatamine Afganistani majanduse seisukohast. praegusel hetkel on keskendutud puhul sõjalisele aspektile, aga me ei tohiks jätta kahe silma vahele narkootikumide probleemi tähtsust Afganistani probleemi puhul. härra Kasolidis viitas ka sellele, et tema ise on äh, taimekaitsevahendite või taimemürkide vastu ja alternatiivsed kasvukultuurid oleksid äh, parem võimalus, äh, härra Kassaliidis ütles, et ta mõistab, et loomulikult on raport oma ulatuselt piirat-, piiratud, kuid me ei peaks rõhutama mitte ainult koolitust ja äh, politseijõudude ettevalmistamist, vaid me peaksime siiski ka sõjaväe välja tooma ta ütleb, et äh, julgeolekujõud, äh, nii sõjavägi kui politsei peaksid äh, suutma kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks riiki kontrollida. ja igal juhul härra Kasolidis tahtis rõhutada, et ta on põhimõtteliselt nõus kahekümne kuue kompromissmuudatusettepanekuga no,, kuid äh, kompromissis number neliteist äh, tahaks ta ühe lõike vastu hääletada. härra Arlaki, aga me tunneme endiselt muret sellepärast, et te olete valmis äh, võtma vastu ka muudatusettepanekuid ka individuaalsetelt liikmetelt meie fraktsioonis ja nii palju, kui me teame ja nii palju, kui teie, me oleme tuttavad teie algse muudatusettepanek äh,, algse hääletusnimekirjaga teete te ettepaneku nende muudatusettepanekute vastu hääletada. Need olid siis meie mõtted. hääletamine toimub, kui ma ei eksi, kaheksandal, üheksandal meie komisjonis ja ma tahaksin tänada teid teie dialoogi valmiduse eest, läbirääkimiste eest, mil, mille me oleme juba läbinud ja tegemist on äärmiselt olulise raportiga, mis käsitleb riiki, kes äh, peab tähtsat sõda äh, terrorismi vastu ja seetõttu on oluline, et meie Euroopa Parlamendis hääletame täiskogule raporti toeks, mis on hästi tasakaalustatud. loomulikult on minevikus tehtud vigu, kuid äh, me peame mitte ainult keskenduma vigadele, vaid äh, peame meeles pidama ka saavutatud edusamme. loomulikult konstruktiivne kriitika on vajalik, kuid äh, me ei pea siin iseendale auku kaevama. ja ainult tuhka pähe raputama, kui me mõtleme siin Euroopa Liitu, erinevaid allianse, kes toetavad Afganistani, siis äh, härra Raki, härra Kasuliidise poolt teile suur tänu, suur tänu teie mõistva suhtumise eest, suur tänu teie dialoogivalmiduse eest ja loodame, et meil on võimalik enne lõpphääletust veelgi täiendavalt lihvida ja parandada seda äh, suurepärast raportit, mille me loodetavasti suure häälteenamusega vastu võtame. ja nüüd härra Taaler, ütleb härra esimees. suur tänu, härra esimees ma ei äh, tunne siin vajadust äh, korrata kõiki neid tänusõnu härra Arlaki äh, tehtud töö kohta. mina olen variraportöör ja tegemist on äärmiselt hädavajaliku raportiga ja raportiga, mis on hea. hea, kuivõrd võtab arvesse Afganistani olukorda selle kõiksusest. kuid ma leian, et siiski on teatavaid puudujääke Äh, ja meie peamine sõnum ei ole piisavalt selge. ma leian, et meie peamine sõnum peaks olema, et me tahame toetada ja julgustada poliitilist protsessi, mis võimaldab äh, võimalikult kiiresti, võib-olla juba paari kuu, paari aasta jooksul, me täpselt seda aega ei tea, äh, koalitsiooni vägede väljaviimise ja äh, me oleme tutvustanud oma hääletajatele sellist strateegiat ja inimesed tahavad, et me poliitiliselt võimaldaksime koalitsioonivägede väljaviimise, mitte riikide kaupa, Äh, kus otsused langetavad äh, liikmesriikide parlamendid, vaid äh, see peaks olema koalitsiooni strateegia. ja seetõttu ma esitaksin küsimuse härra Harlakile, sellepärast et võib-olla mul jäi üks asi kompromissides kahe silma vahele. kompromissis number kolmteist on kirja pandud, et minu muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kolm on juba arvesse võetud eelnevates kompromissides mina usun, et kompromiss kakskümmend viis on võib-olla kõige lähedasem minu sõnumile. nimelt, et me tahaksime koalitsioonivägesid välja viia. aga teistes muudatusettepanekutes ma tegelikult seda ei sellist viidet või vihjet ei leia. tuletaksin teile meelde, et muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kolm ütleb, et äh, kutsub Euroopa Liitu üles rahu, nõuab niisugust tõhustatud poliitilist protsessi Afganistanis, mis peab hõlmama kõiki asjaomaseid Afganistani poliitilisi ja sõjalisi jõudusid ning mis võimaldab koalitsioonivägede väljaviimist. siin on meil hea tahe ähm, kompromissis kakskümmend viis. ja siin on kirjas, et teised äh, ei ole veel viidanud äh, soovi vägesid välja viia, aga kui äh, toimub sõjaväe väljaviimine, peab olema tegemist järk-järgulise ja kooskõlastatud protseduuriga, poliitilise projekti raamistikus, äh, vastavate tagatistega ja nii edasi ja nii edasi. Võib-olla oleks hea, kui me siin suudaksime oma sõnumi pisut selgemalt välja öelda. aitäh! Honorevole Noiser. austatud kolleeg Noiser suur tänu, härra esimees. mis puudutab minu fraktsiooni, kus mina olen variraportöör, siis äh, võin äh, teha lühidalt, tahaksin tänada omalt poolt härra Arlakit, tänada teda siiralt selle äh, laiapõhjalise tasakaalustatud kompromissi eest, mida saavad toetada kõik fraktsioonid. selline kompromissivalmidus on väga teretulnud ja ma arvan, et me peaksime oma üksmeele abil ähm, tooma välja äh, selle, et me toetame Afganistani poliitilist protsessi ja ma leian, et uus Afganistani strateegia on äh, väga hästi käsitlust leidnud äh, selles raportis. võib-olla, nagu härra Taaler ütles, on siiski mõningaid asjaolusid, mida võiks veel lisada, kuid leian, et kompromiss kakskümmend viis toob üsna selgelt välja, et kahe tuhande üheteistkümnendal aastal algav väljumise strateegia on järgmine samm, vägede väljaviimise samm, mis peaks kehtima ka aastani kaks tuhat neliteist, on valdkond, kus me võime ka edu saavutada. mis puudutab politseid ja õigusriiki, siis härra Raki ettepanek oli siinkohal äärmiselt oluline. õigusriik on sama oluline kui politsei koostöö ja politsei koolitamine. ja mis puudutab äh, oopiumi ja oopiumituru muutmist heroiinituruks, äh, siis äh, sedagi ei tohiks me jätta tähelepanu alt kõrvale. kompromissid on mulle meeltmööda. ja ma arvan, et äh, Euroopa Parlamendina astume me selle raportiga edasi olulise sammu ning äh, saadame Afganistanile ka olulise poliitilise sõnumi. ja proua Kill-Nilsson. suur tänu. paljud kolleegid on äh, küll seda öelnud, aga tahaksin ikkagi veel kord tänada härra Lakit hea konstruktiivse koostöö eest samuti tänan teda minu muudatusettepaneku arvestamise eest. tulen tagasi selle ettepaneku juurde, mille ma juba tegin, aga mida siiski ei ole teksti lõimitud ja selgitan, miks see oluline oli. see puudutab nimelt muudatusettepanekut neliteist, mina oleksin soovinud lisada viite kahe tuhande neljanda aasta põhiseadusele vabandage, see oli hoopis kolmkümmend kolm. muudatusettepanek neliteist oli ja äh, äh, seal räägitakse põhiõiguste austamisest, mis rajaneb kahe tuhande neljanda aasta põhiseadusele. väga tähtis on sellele põhiseadusele viidata minu arvates ja nii, nagu härra Salafranca ka alles ütles, see on selline rõhuasetus positiivsele ja vaatamata kõigele me ikka kardame tagasilangemist arengus ja seetõttu miks mitte kahe tuhande neljanda aasta konstitutsioonile viidata. veel üks punkt, mille juurde tahaksin tagasi tulla, puudutab eh, teatud mehhanisme, ma nüüd otsin seda muudatusettepanekut. muudatusettepanek nimelt number üksteist siis ei ole sisse võtnud seda äh, abi läbipaistvuse tõstmiseks, mis puudutab jaotusahelat. seal kutsutakse NATO vägesid üles ja nii edasi vastutama oma jaotusmehhanismide eest, see äh, viitab kasutuse ja läbipaistvuse standarditele. ma arvan, et see oleks väga oluline ning olen muus osas rahul nende muudatusettepanekutega, mis sisse võeti, mina olen muidugi rahul sel-, eriti sellega, et te mainisite ära ka Afganistani naisi, tänan. Gomes kolleeg Komes, palun. mina tahaksin äh, tänada kolleeg Arlakit ja variraportööre selle üüratu töö eest, mille nad on ära teinud selleks, et äh, lõimida suuremat osa muudatusettepanekuid teksti nii, et tekst oleks sidus. ma arvan, et nende töö on hästi tehtud ja ja rap-, ja seda, äh, selle töö eest tuleb tänada härra Arlaki koostöö valmid ja avatud lähenemist. ma arvan, et algtekst on paranenud märgatavalt, mul on iseäranis hea meel selle üle, et naiste õigused ja kodanikuühiskond on välja toodud äh, mitmel puhul ja institutsioonide ülesehitamise vajadus on välja toodud äh, piisavalt, samuti abi kanalid äh, ja narkokaubandus on hästi käsitlemist leidnud. samuti tahaksin äh, rõhutada, et toetan muudatusettepanekuid, äh, mille on esitanud härra Kasuliidis, eriti toetan härra Kasuliidisi lisa, lisandust muudatusettepanekule sada seitsekümmend kolm, kus härra Kasuliidis on rõhutanud, kui oluline on kaasata Afganistani piirkondlikud ja kohaliku tasandi valitsused aga loomulikult see ei tohiks ohtu seada äh, saja seitsmekümne, äh, see ei tohiks seada ohtu õigusriigi põhimõtet. ma rõh-, olen nõus ka kompromissi kümme, number, äh, number kümme tekstiga ma arvan, et ka siin on tegemist härra Kasuliidise ettepanekutega ja siin räägiti varasest valearvestustest, mässuliste vastase võitluse strateegias ja selle mainimine on kindlasti oluline mul on hea meel, et härra Kasuliidis on teinud sellise muudatusettepaneku ja mul on äh, hea meel, et äh, keegi nii intelligentne ja avatud isik, nagu seda on äh, härra Kasuliidis, esindab Euroopa Rahvaparteid ja kahe tuhande kaheksandal aastal juba tegin temaga koostööd seoses Afganistanile osutatava abiga. tahaksin aga öelda ka, et mulle ei meeldi kompromiss kuusteist ja viide Euroopa Liidu äh, liidri rolli võtmise kohta. ma arvan, et äh, siin meie lii-, liidri rollist rääkimine ei ole üldse asjakohane, me oleme äh, Äh, lihtsalt käinud äh, Afganistani, äh, Ameerika Ühendriikide jälgedes ja jälginud Afgani-, Ameerika Ühendriikide tegevust, me ei ole siin olnud liidrirollis, meil on olnud erinevad strateegiad erinevates protsessi osades, aga siiski. ma arvan, et me peaksime siin jääma pisut tagasihoidlikumaks, mitte olema nii jultunud, me ei saa ju rääkida liidrirollist, kui meil seda pole olnud. ja me saame positiivselt kaasa aidata sellele protsessile, siis äh, on see väga tore, aga liidri roll meil, meil siin küll pole. ja olen nõus ka nendega, kes on öelnud, et äärmiselt oluline on võib-olla siis äh, kompromiss kakskümmend viis raames ehkki see kompromiss on juba parem kui varem Äh, oleks oluline toetada poliitilist äh, projekti, poliitilist protsessi, tegemist ei ole mitte ainult sõjalise lahendusega ja me peame igal juhul tagama, et arengud toimuvad poliitilise protsessi raames ja sõnastus, meie sõnastus on oluline, me näeme, kuidas Pakistan aktiivselt osaleb Pakistan on üks osa Afganistani probleemist ja ma arvan, et me ei saa Afganistani probleemi lahendada ilma, et me oleksime kaasanud Pakistani ja, ja kui Pakistani olukord ei ole kontrolli all, siis ei saa me ka Afganistani probleemi lahendada ja loomulikult Talibanil on ka Pakistanis ja Indias oma kontaktid, need kindlasti ka on ühel või teisel moel seotud nende arengutega. ja nüüd tahaksin tänada kõiki, veel kord kõiki neid, kes on aidanud kaasa nende kompromissmuudatusettepanekute koostamisele, aitäh! austatud kolleeg Kantis. Uh, sorry, Atsi Georgiou. Ah, niente, allora il nome è sbagliato. Anzi Giorgio. Γεώργη Όπης, παρόν. Ότι είναι χρήσιμο να ξαναλεχθεί ότι ο κύριος Αρλάτση έκανε μια θαυμάσια δουλειά. Τόσο... Suur tänu! suur tänu nende sõnade eest, tahaksin korrata ka omalt poolt, et härra äh, Arlaki on teinud ära suurepärase eh. töö arvan, et me peaksime seda raportit toetama. Ehm, siin on muudatusettepanekuid, mis on tagasi võetud, kuid eh, on ka muudatusettepanekuid, eh, mis ei ole, mis, eh, mida ei ole arvesse võetud kompromissides. ma arvan, et ja, ja mis on veel alles, ma arvan, et äh, me peaksime siiski jääma põhistruktuuri juurde kindlaks äh, härra Raki raporti puhul ja me ei tohiks kaasata muudatusettepanekuid, mis õõnestaksid selle raporti terviklikkus. ma arvan, et me peame rõhutama seda, et Afganistan äh, on riik, millel on õigus oma suveräänsusele ning me peame toetama kõiki algatusi, mis seda suveräänsust toetavad. ja see on muudatusettepanek, mis käsitleb vaesusevastast võitlust ja vaesusevastase võitlusega kaasnevaid kulusid vaesusevastane võitmine, äh, võitlus läheks maksma sama palju kui viis päeva sõjapidamist. siin on tehtud ettepanek, et see muudatusettepanek tuleks kustutada ja äh, aga mina arvan, et äh, see ei ole vajalik. leheküljel kolmteist räägitakse sellest, et ühenädalane sõjapidamine läheb maksma sama palju, kui läheks maksma kõikide koolide ülalpidamine ja kakskümmend seitse Euroopa maksumaksjad võiksid anda toetust pigem sellistele algatustele ja hoidma ära seda, et see raha läheb Talibanile me oleme ka ise omalt poolt esitanud mõningaid muudatusettepanekuid ja paluksime, et raportöör need muudatusettepanekud vastu võtaks. kui selle raporti sisu osas on mõningaid lahkheliseid, siis seda tuleks avalikult välja öelda me ei peaks vormiliselt seda raportit toetama ja samal ajal õõnestama raporteid mõningaid elemente kustutades. härra Tänak suur tänu, härra esimees, ja mina tahaksin äh, õnnitleda härra Arlakit äh, selle vapra katsetuse eest, ta on seisnud silmitsi võimatu ülesandega, väga raske maailma osa probleemide lahendamisega, püüdes leida poliitikaid, mis aitaksid parandada väga pikale veninud äh, sõjaolukorda ja seda leevendada ja, ja väga vähe on siiamaani edunäitajaid, nagu siin on välja toodud, Ameerika kindralid on öelnud, kuidas asjad äh, liiguvad äh, positiivses suunas, aga mina siiski jääksin äh, mõnevõrra skeptiliseks, sellepärast et riigi tsiviilinfrastruktuurid on siiski nii viletsas seisus ja on nii palju tagurlikke liikumisi ja on veel palju tööd jäänud teha, et aidata seda riiki, seda rahvast, mis ei ole veel arenenud riikide perre jõudnud, tegemist on äärmiselt Äh, ruraalse ja äh, tagurliku riigiga, mis on siiski veel sõjapealike kätes. ja noh, see on nagu tegemist on äh, nagu sellise näite, näitega riigist, kus pärast kuningatroonilt kikut-, kukutamist järgneb aastatepikkune kodusõda aga ma ei hakka siin pikalt äh, sõnu tegema, ma arvan, et äh, minu fraktsioon neliteist, äh, viisteist, kuusteist ja kakskümmend kaks ja võib-olla ka kakskümmend viis muudatusettepanekuga, kompromissiga ei saa nõus olla. siin on küll sisuliselt tõeterad sees, aga sõnastus ja toon ei ole kõige paremad. ma olen nõus Anna Komešega, et naiste õiguste rõhutamine on väga oluline, kuid ma arvan, et sellest äh, ise ei piisa Afganistani ühiskonna ülesehitamiseks. tegemist on äh, äärmiselt suure väljakutsega, kogu rahva ja kogu riigi ülesehitamine Äh, kui tegemist on sellise killustatud rahvaga äh, ja riigiga, mida on õõnestanud aastatepikkune vägivald, nagu islamism, korruptsioon, äh, narkokaubandus. niivõrd suured summad meie maksumaksja rahadest on juba jooksnud liiva või lõpetanud, lõppenud, jõudnud Dubai kontodele. ja kui NATO väed ja lääne väed lahkuvad Afganistanist, tekib äh, tõsine oht, äh, et äh, Taliban saab võimuohvade, ohjade juurde destabiliseerib Pakistani olukorra ja seetõttu seab ohtu strateegiliselt Pakistani, India ja strateegilistel põhjustel seetõttu me peame jätkama finantseerimist, jätkama toetamist äh, selle raporti, selle riigi ülesehitamisele. vastasel korral seame ohtu kogu piirkonna stabiilsuse, ehkki me võib-olla ei näe äh, konkreetset väljumisstrateegia võimalust lähitulevikus, tuleb tööd jätkata ja me üldiselt toetame seda raportit. suur tänu! ja kuna keegi kolleegidest rohkem sõna ei soovi, nagu paistab, annan sõna raportöörile selles küsimuses lõppkommentaarideks. suur tänu. Yes, it was a... tänan, esimees, jah. oli väga raske äh, saavutada kompromisse ja leida ka ühisseisukohad parlamendiliikmete seas äh, raporti põhiaspektide osas äh, kuid äh, muudatusettepanekute protsessi lõpuetapis ja kompromissmuudatusettepanekute arutamise käigus äh, ma jõudsin järelduse, et, et see ei ole selline raport, milles on ühine nimetaja. kõik üritasid saavutada kokkulepped, kõik äh, fraktsioonid püüdsid saavutada kokkuleppe selle raporti põhiküsimustes ja ma usun, et siiski usaldus säilis. see ei olnud lihtne protsess ja siiski jäi veel palju eriarvamusi, kuid ma arvan, et äh, ei saa küsitavuse alla saada raporti tasakaalu äh,. rahvapartei poolt vastu võetud muudatusettepanekud äh, rääkis sellest, kui oluline on mässuliste vastase strateegia Äh, omaks võtmine riigi poolt ja Rahvapartei väga palju häid soovitusi ja mul ei ole midagi selle vastu, sest see strateegia äh, lähtub analüüsist, mis suures laastus langeb kokku äh, selle raporti eel tehtud analüüsiga. kui ma külastasin Afganistani eelmise aasta Afganist-, veebruaris, mind hämmastas see, et ISAF ja kindral McChrystali inimesed nõustusid minuga. Nad ütlesid, teil on õigus me oleme tapnud liiga palju tsiviilelanikke, me oleme kaotanud afgaanide usalduse, teil on õigus, et strateegia oli vale. ja me üritame nüüd kurssi muuta ja uut strateegiat jõustada. ja meie eesmärk, ütlesid nad no,, ei ole mitte vähendada tsiviilohvreid, äh, tsiviilohvrite arvu, vaid jõuda nullini ja äh, taastada rahvastiku usaldus sellise strateegia abil, eh, mis ühendab tsiviil- ja sõjalised vahendeid. seega põhimõtteliselt eh, Afganistani olukorra analüüs langeb kokku teiste analüüsidega ja see on raporti tähtsam osa, kuid minu arvates on tegemist väga konstruktiivse raportiga, sest see vaatab vaatleb Afganistani tulevikuga seotud põhilisi küsimusi mitte ei ürita me Afganistani kõikides aspektides üles ehitada, kui me nüüd teeskleme ja ütleme, et et me soovime Afganistani üles ehitada tema kõikides institutsioonides ja aspektides, see oleks vale lähenemine. me peaksime keskenduma kolmele, neljale põhiaspektile, suuname sinna oma jõupingutused ja meie märkimisväärsed rahalised vahendid ja käivitama protsessi. selles ongi asja mõte ja sel põhjusel ma üritasin oma raportis keskenduda neljale põhielemendile. härra Noiser ja sotsiaaldemokraadid tegid olulise lisanduse äh, kohtuvõimu kohta. Äh, ja see oli tõesti raporti puudus ja ma seda kiitsin heaks sest ei saa suhtuda tõsiselt politseijõudude arengusse, kui paralleelselt ei ole toimivat kohtusüsteemi. kuid ähm, ma olin selle vastu, et laiendada seda raportit ka teistesse valdkondadesse, mis seonduvad üldise Afganistani ülesehitamisega. ja ma ütlesin, et see on poliitiline raport Äh, mille komisjon koostas, mis käsitleb poliitilisi küsimusi, nii nagu parlamendile tüüpiline. komisjoni tegevuskava ei tegele poliitiliste küsimustega, nende põhiküsimustega ja sel põhjusel äh, tegutseb parlament. Äh, härra Kasuulidese märkus oopiumikasvatuse likvideerimise kohta, et see peaks olema põhi eesmärgiks äh, Afganistani resolutsioonis. minu poolt tehtud muudatusettepanek, äh, milles tehakse ettepanek Afganistani valitsusele keelustada seadusega äh, keemiliste taimekaitsevahendite kasutamine Afganistanis. sellist meetodit rakendas ÜRO Boliivias ja Peruus ja tänu sellele äh, vähenes nendes riikides kokapõõsaste kasvatamine ja hoiti ära selline segadus, nagu tekkis Kolumbias, kus sellist seadust ei ole ja kus tänapäevani on äh, kokakasvanduste likvideerimisel kasutusel keemilised taimekaitsevahendeid. kuna härra Kasulides ütles, et ka tema on keemiliste taimekaitsevahendite vastu, siis tuleb oopiumikasvatusi äh, äh, likvideerida kas mehaaniliselt või käsitsi ja mitte taimekaitsevahendite abil. ja ma rõhutan veel kord, äh, et ma loodan, et Rahvapartei hääletab selle poolt, sest taimekaitsevahendid, nii nagu neid Afganistanis on siiani kasutatud, Nendele äh, kasutamisel tehti lõpp mm, mõni aeg tagasi, kuid pole mingeid garantiid, et neid ei hakata uuesti kasutama. ja neid vigu on maailmas tehtud varemgi, viimased kolmkümmend aastat ja seda on ÜRO alati kritiseerinud, sest äh, see toob kaasa terrorismi kasvu, äh, suureneb ebapopulaarsus ja probleeme ei lahendada. ja ma pakun välja viieaastase järkjärgulise oopiumkasutuse protsessi lõpetamise, mis oleks siis rahvusvaheliste ringkondade panus Afganistani majandusse. Afganistani ametnikud on valmis seda toetama, vähemalt need, kellega ma rääkisin, sest see on poliitiliselt oluline. raportis tehakse ettepanek ka vastava eriorgani moodustamiseks, sest Afganistani uimastivastase võitluse ministeerium ei ole see institutsioon, kes suudaks seda plaani ellu viia ja seda mitmel põhjusel. Äh, sellesse organisse peaks kuulama afgaanid ja äh, rahvusvahelised eksperdid, kes pakuvad tehnilist abi ja seda on võimalik äh, ellu viia viie aasta jooksul. ja seda ei ole siiani tehtud. kümne aasta jooksul ei ole keegi välja tulnud tõsise kavaga oopiumikasvatuse lõpetamiseks ja seletuskirjas on ka märgitud, miks see nii on ja mul on hea meel, et enamik fraktsioone on sellega nõus ja pole selles osas olulisi muudatusettepanekuid esitanud ja see on oluline ka Afganistani ja Afganistani jaoks, kui raport heaks kiidetakse ja Rahvapartei kohta. Nad on suhtunud äärmiselt konstruktiivselt ja ma äh, avaldan tunnustust härra Kasulidise ja teistele äh, kes võtsid minuga ühendust ka teistest fraktsioonidest. Eh, seega on loodud väga hea lähtealus eh, laiapõhjalise konsensuse saavutamiseks selle raporti üle. ja siin on olulised aspektid valimiste kohta, Afgaani naiste olukorra hindamise kohta, rahvusvahelise abi tõhususe hindamise kohta ja nende muudatuste kohta esitasin ma omapoolse arvamuse ja ole valmis hääletuseks ja vaatama, äh, mida enamus arvab sellest. härra Taaler, kui te rõhutasite, et meie sõnum peab olema selge, sest niimoodi peaks Euroopa Liit tegutsema ja äh, hoolikalt jälgima raporti soovituste elluviimist, et kogu see töö mida me aasta jooksul oleme teinud, leiab ka tõsist suhtumist nõukogu ja komisjoni poolt. poliitiline lahendus, jah, see ongi meie raporti põhijoon. me räägime siin Kabuli konverentsist, Londoni konverentsist ja seal öeldi selgelt, et Afganistani jaoks sõjalist lahendust ei ole. ja see raport on edasiarendus sellest mõttest. ja põhielement selles raportis mida me püüame edasi arendada. Teie poolt tõstatatud küsimus seondus äh, muudatusettepaneku kakssada seitsekümmend kolm, et seda ei ole täiel määral arvestatud, kuid äh, härra Naiseri poolt heaks kiidetud kompromissis on juttu sellest, et peab toimuma järk-järguline äh, vägede väljaviimine Afganistanist ja härra Vaigel äh, tegi ka muudatusettepaneku ja äh, pakkus välja kaheaastase tähtaja Euroopa vägede väljaviimiseks. Äh, no vaatame, millised saavad olema hääletustulemused. kuid ma arvan, et see kompromiss, muudatusettepanek ei ole ühiseks nimetajaks kõikide vahel, kuid selle abil me püüame saavutada võimalikult laiapõhjalist konsensust. Anna Gomes Teile meeldib, mainitakse Euroopa Liidu juhtrolli, millest on juttu on ühes kompromissis. kuid kompromissis äh, viidatakse Opolile. see on proua Jäädenmägi muudatusettepaneku kohta. see ei räägi mitte üleüldisest juhtrollist, vaid räägitakse Äh, politseikoolituse alasest tegevusest ja Euroopa Liidu juhtivast rollist selles. ma nõustun sellega, et Euroopa Liit ei ole selle protsessi juhtijaks, vastasel juhul meil ei oleks vaja uut strateegiat ja me ei peaks kulutama aega ja energiat selle strateegia kujundamiseks. mina ei väidaks, et Euroopa Liidul on siiani olnud suurepärane strateegia Afganistanis. ja ma arvan, et te peaksite tõlgendama seda sõna leading EU role teatud piirides. ja Pakistani küsimuses oli teil õigus, et Pakistanil on kriitiline tähtsus. aga kui te kuulate Pakistani välisministrit, siis tema ütles väga olulised sõnad, mis on kooskõlas sellega, mis te ütlesite, meil on vaja kaasata Pakistan. Pakistanil on õigus Äh, välja öelda, mida nad arvavad Afganistanist, sest me ei tohi unusta, et äh, Pakistanil ja Afganistanil on peaaegu kolme tuhande kilomeetri pikkune ühispiir ja ka Iraanil on pikk ühispiir Afganistaniga. ja nendel riikidel on oma sõnaõigus, äh, sest need on ähm, esmatähtsad riigid Afganistani jaoks. kui räägitakse Iraani sekkumisest, Pakistani sekkumisest, siis minu arvates see on vale lähenemine. riik, kus on sõda, kui tal on piir teise riigiga, siis teisel teisel riigil on õigus eh, teha oma ettepanekuid selle poliitika suhtes ja ma usun, paar muudatusettepanekut, eh, mis käsitlevad nõnda enda piirkondlikku lahendust millega nähakse ette Pakistani, Iraani, Venemaa, India ja Hiina kaasamine, on olulised ma oma raportis seda detailselt ei käsitlenud, kuna tegemist on äärmiselt keerulise teemavaldkonnaga, mis võib meid hoopis teises suunas viia. sest siiani on mõningaid elemente sellest strateegiast olnud, kuid selles osas ei ole veel konkreetseid algatusi tehtud härra Hadži Georgiev, tänan teid raporti kiitmise eest ja teie muudatusettepanekud on sellised, et ma ei saa nendega nõustuda, sest minu eesmärk on saavutada laiapõhjaline konsensus. ma usun, et need on ausalt koostatud kompromissid, mis ei lahjenda raporti sisu, kuid peegeldavad põhielemente. ja see ongi parlamentaarse menetluse käik see võib olla küll raske ja konarlik, kuid see on osa meie tööst. sõja maksumus, kulutused, kuid ma ei mõista, miks enamik fraktsioon on selle lõike vastu, kus ma ütlen, võrdlen, et et ühe sõjapäeva maksumus on nii suur, et selle rahaga võiks vaesuse likvideerida Afganistanis. ja enamik fraktsioone nõustus, et see lõige tuleks kustutada, lõppkokkuvõttes ma nõustusin ka sellega, sest nii suur üksmeel oli selle kustutamise pool. mul ei ole teist valikuvõimalust, aga võib-olla te selgitaksite mulle, miks te nii üksmeelselt selle arvutuse vastu olite. raportis on äh, ka teisi lõikeid, kus sõnaselgelt viidatakse Afganistani sõjaga kaasnevatele suurtele kulutustele ja on täitsa loomulik, et me võrdleme neid kulutusi teiste alternatiivsete võimalustega, mida oleks võinud käivitada juba kümme aastat tagasi. ja on oluline näha ka, kui palju äh, raha on äh, eraldatud erinevate lahenduste leidmiseks, aga kuna te olite üksmeelsed, ma pidin selle välja jätma ja avaldada oma positiivset seisukohta selles küsimuses, kuigi ma põhimõtteliselt ei nõustu härra Tänok, suur tänu selle eest, et te avaldasite tunnustust minu tööle, see ei olnud sugugi lihtne ülesanne, kõik erinevad seisukohad koondada. võib-olla te selgitaksite mulle mõnel teisel ajahetkel, miks te olete nende kompromisside vastu ja me üritame omavahel äh, need läbi arutada. Te ei osalenud läbirääkimistel, kus arutati muudatusettepanekuid, mul on kahju, et teid seal ei olnud, sest see oleks olnud õige hetk äh, nendest arusaamiseks ja suurema toetuse saamiseks. suur tänu, esimees! suur tänu, kolleegid! ja hääletus komisjonis on üheksandal novembril ja detsembrikuu täiskogul sellega on koosolek lõppenud, paariminutiline paus. ja seejärel algab laiendatud juhatuse koosolek ja see saab olema kinnine koosolek, seega need, kes ei osale kinnisel koosolekul, ma palun teid saalist lahkuda